kaugusel meist, kellele on äh, Euroopa visiooni, kes soovivad ja ootavad meilt seda jõulist signaali homme. nüüd debatt on lõppenud aplausiga, homme toimub hääletamine ja läheme päevakorraga edasi ja arutame Otmar Karase raportit Basel kaks ja kapitalinõuete direktiiv palun, kõigepealt saab sõnaks, sõna raportöör Otmar Karas. vabandust, äh, härra, kas härra volinik soovib sõna? palun, ei, härra Karas, palun. härra volinik, proua president, daamid ja härrad käesoleva raportiga võtab Euroopa Parlament seisukoha Basel kolm asjus ja saadab selle edasi Baseli komisjonile. me vaata-, vaatame üle, millised on Euroopa ees seisvad probleemid ja esitame oma nõudmised komisjonile. ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki variraportööre, kuigi meie komisjonis võeti see raport vastu kolmekümne kaheksa poolt ja null vastuhäälega, on endiselt oluline, et ma esitan kuus muudatusettepanekut kolm nendest puudutavad Baseli komitee kohtumisi, et neid ajakavastada ja kolm ülejäänut ähm, räägivad finantsvõimendusmäärast ja likviidsusest. me ei arva, et automaatselt oleks mõttekas finantsvõimendusmäära esimese samba alla viia. teiseks, likviidsusstandardite puhul on päris mitmeid lahendamata küsimusi Baseli süsteemis, mis tuleb veel üle vaadata. daamid ja härrad, ma ei ole üllatunud, nähes uusi liikmesriike Baseli komitees, sest nemad, nemad arvavad, et see protsess on juba lõppenud, kuigi tegelikult me ei ole taganud võrdseid võimalusi eh, USA ja Euroopa vahel. samuti ei ole võrdseid võimalusi tavalise jaepanga ja investeerimispanga, pangandussektori vahel. samuti oleme defineerinud likviidsust. niisiis, daamid ja härrad kriis on meile selgeks teinud, kui oluline on olemasolevat raamistikku muuta. me peame tulema välja sellealaste ettepanekutega, aga kriis on ka selgelt näidanud, et meil on tegemist pigem likviidsus, mitte kapitalinõuete kriisiga. kuigi tuleb tõsta ka kapitalinõudeid näiteks Lehman Brothersi äh, kapitalipuhver oli üksteist protsenti. probleemiks on ka see, et meil ei ole olemas mõjuhinnangut, mis puudutab majanduskasvu ja tööhõivet Euroopa Liidus, niisiis Euroopa Komisjon peaks välja tulema nende numbritega võimalikult kiiresti, teiseks kõikide reeglite ja määruste äh, kogumõju, mida me siin oleme arutanud, Basel kolm, kapitalinõuded, pangamaks, finantstehingute maks ja nii edasi ja nii edasi. USA ja Euroopa vahel ei ole harmoneeritud süsteeme, samuti puudutab see äh, raamatupidamisstandardeid. neljandaks, meil ei ole selget definitsiooni äh, äh, investeerimis- ja jaepankade jaoks, siis finantsvõimendusmäär ja reitinguagentuuride roll pärast USA viimaseid otsuseid. kõik need probleemid tuleb lahendada ennem, kui komisjon tuleb välja direktiivi projektiga. G kahekümnes ei tuleks selliseid asju otsustada sellised asjad tuleks otsustada ennem, kui Baseli komitee oma otsuseid teeb ning teeb ning meie kavatseme olukorda tihedalt järgida. suur tänu. suur tänu, nüüd saab sõna härra Barnier komisjoni nimel. president, raportöör, daamid ja härrad, saadikud, Baseli komitee saavutatud kokkuleppe järgselt ainult paar päeva hiljem näen, et Euroopa äh, püsib kindlalt oma teel, oma rajal maailma tasandil ja suur tänu äh, Otmar Karasele ning äh, Egon komisjonile selle raporti eest. enne kui me direktiivi läbivaatamise või kapitalinõuete direktiivi läbivaatamisele asume, peame väga äh, põhjalikult analüüsima neid kriitilisi märkusi, mis on siin äh, raportis tehtud. Euroopa äh, pangandusmaailm muide ei sarnane ülejäänud maailmale ja seetõttu on meil vaja jälgida, et me ka rahvusvahelisel tasandil oleksime konkurentsivõimelised. pankade kapitaliseerimine on oluline eeltingimus selleks, et finantssüsteemi stabiilsemaks ja tugevamaks muuta, aga sellest ei piisa. nagu te teate, parlamendisaadikud, järelevalve peab olema rangem kontroll peab olema tõhusam, samuti äh, peab vältima spekulatiivseid tehinguid ning peab olema ole, äh, ka plaan kriisist välja tulemiseks. see on meie teekaart, väga palju on juba ära tehtud ja just tänu teile, nimelt on jõutud järelevalve alal kokkuleppele, samuti on finantsasutuste roheline raamat ette valmistatud, komisjon teeb oma tööd ning äh, kevadeks tahame teile ja nõukogule esitada kogu teksti, mida meilt ka oodatakse, äh, soovitustega G kahekümnele ning äh, e, hiljuti just avaldasin ka e, derivaatide kohase dokumendi mõne päeva pärast ehm, esitan ka kriisihaldamise ning pangajuhtimise alase dokumendi. Äh, tahaksin rääkida äh, kolmel teemal, äh, mille üle väljendas muret ka Otmar Karas, kõigepealt kooperatiivsed pangad ja kvaliteetne kapital. Baseli kokkulepe arvestab Eh, neid börsiväliseid panku samuti, eh, see on eh, iseloomulik Euroopale ja meie eksperdid praegu teevad koostööd liikmesriikidega, et välja töötada Euroopa õigustikus ka vastavad uued põhimõtted. teine küsimus, likviidsus, likviidsuse kvaliteet ning kapitalipuhver Taani ja Austria puhul on väljendatud selles suhtes äh, eriti suurt muret, sellepärast et äh, Baseli raames ei ole veel kokku lepitud äh, selles küsimuses ja me teeme praegu partneritega Baseli komiteest koostööd, et nii-öelda kaetud võlakirjade definitsiooni üheselt siis mõistetaks G kahekümnele kavatseme vastavad eh, ettepanekud teha, me oleme eh, rahul ka sellega, et eh, Baseli komitees otsustati mm, finantsvõimendus panna teise samba alla, migratsioon ei toimu mitte automaatselt, me näeme ette ka läbivaatamise klausli oma ettepaneku projektis, mis puudutab siis CRD nelja ja nüüd äh, kolmandaks, Baseli kokkuleppe rakendamisest Euroopa Liidus. maailma majanduskriisist tuleb õppida, ettevaatusnõuded kapit-, äh, äh, Baseli direktiivis ei vastanud reaalsusele, seetõttu peab Keskpanga juhtide ja Baseli komiteega koostööd tegema, et äh, mängureegleid tugevdada, globaalse ülemaailmse ma-, majandusstabiilsuse saavutamiseks. väga tähtis on pangandussektoris ühtsete reeglite kehtestamine. selle kokkulepe soodustab samuti ta-, tasakaalustatud kokkuleppe saavutamist äh, ning võimaldab järk-järgult pangasüsteemi tervist parandada oostamata majanduskasvu. daamid ja härrad, äh, äh, ma äh, tänan kõiki, kes Baseli komitee teemaga tegelesid, loodame, et see kokkulepe kiidetakse ka meie rahvusvaheliste partnerite poolt heaks Sõulis sellest kõigest ei piisa, Euroopa Liidus tuleb pangareform ikkagi sisuliselt läbi viia, rahvusvahelised reegleid tuleb rakendada ja CRD neli ei pääse ka eh, nendest uutest reeglitest, mis arvestavad Euroopa Liidu spetsiifikat. seetõttu on meil vaja nii makro- kui ka mikromajanduslikku analüüsi eh, meie eesmärk on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel kvartalil vastu võtta direktiiv ning äh, vastavad kokkulepped sõlmida kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks rahvusvaheliste partneritega. Äh, äh, Baseli kokkulepe on oluline samm edasi, väga palju on veel ära teha, seetõttu tuleb meil teiega ja liikmesriikidega eelolevatel kuudel koostööd teha, et äh, kriis, üks äh, krii-, kõige tähtsam kriisijärgne reform ellu viia. me peame olema väga tähelepanelikud eh, ka suhetes oma äh, partneritega, eh, ameeriklastega eriti, aga ka teistega, eh, sest reform tuleb ka nende poolt läbi viia ja muide juba teist korda lähen ma USA-sse selle kuu lõpul eh, ja kavatsen sellest ka rääkida ning eh, rõhutan nagu teiegi, härra Karas, kui tähtis on kaasata Euroopa Parlament sellesse protsessi ning ma kavatsen teid ja teie komisjoni täiskogu eh, regulaarselt informeerida Paali komitee tegevusest, tänan suur tänu, härra volinik. ja nüüd Rahvapartei nimel kaheks minutiks saab sõna härra Koses. suur tänu. president, volinik, raportöör, kõigepealt tahaksin tänada eh, kolleegi suurepärase töö eest olin üks nende seas, kes soovis omalkotuslikku raportit koostada enne, kui komisjon tuli vastu, vastavate ettepanekutega välja seoses Baseli lepinguga ning äh, mul on hea meel, et meie sõber äh, Karas äh, juhtis kõige olulisematele punktidele tähelepanu oma raportis tahaksin teile ka öelda, et loomulikult need elemendid, mis te välja tõite, neid ma kõiki toetan ja teie pühendumus kindlasti aitab teha nii, et uus määrus on või uus seadus on eh, eh, praktiline ja rahvusvahelisel tasandil ei tekita ka konkurentsimoonutusi. aga eh, pean ütlema, et Ehm, ametlike kõnede ja eh, reaalsete kohustuste vahel on sageli suur vahe. Ehm, ma räägin siin eh, väljaspool Euroopa Liitu asuvatest riikidest, iseäranis USA-st, kes eh, sageli hind, annavad hinnanguid meie tööle, aga ise eh, ei tee oma tööd ära. Baseli puhul tahaksin öelda, et Euroopa ettevõtteid peab sarnaselt USA ettevõtetega ja pankadega eh, käsitlema ka Baseli eh, puhul on nii, et tegelikult on head mõtted juunis vastu võetud, aga neid ei rakendata. USA-s näiteks äh, juriidiliselt on küll olemas või, või on nagu olemas alus, et väljaspool Euroopa Li- või va-, väljaspool USA-d nagu ei peakski sarnaseid sätteid rakendama me ei taha, et konkur-, konkurents karistaks Prantsuse panku või Euroopa panku või neid, kes siis meie majandust finantseerivad. pankade e, esmane funktsioon on ju finantseerida majanduse arengut ja seetõttu peab tähele panema, et uued reeglid ei äh,, ei ohustaks neid. suur tänu, härra Pullmann! kallid kolleegid äh ma võiksin võib-olla siin äh, allmärkusena mainida, et Baseli komitee minu meelest äh, tundub olevat suhteliselt äh, intelligentsete keskpankurite klubi, kuid kindlasti ei ole tegemist tarkade meeste eksimatu klubiga. Nemad ei otsusta seadusandluse osas, seadusi loovad seadusloojad meie oleme seadusandja, ma eeldan, et te kõik mõistate seda ja meie seadusandjana kavatseme pöörata väga suurt tähelepanu sellele, mis on välja pakutud ja mõtleme sellele, kas välja pakutul on ka mingisugune mõte. loomulikult me tahaksime, et reeglistik oleks karmim, kakskümmend, kolmkümmend protsenti meie liikmesriikide SKP-st on äh, antud äh, laenuks välja pankade kriisist väljatoomiseks. loomulikult me tahame selliseid kapitalinõudeid äh, ja kapitalinõuete direktiive, mis aitaksid meil vältida selliseid kriise, loomulikult me tahame antitsüklilisuse meetmeid, mis on Hispaanias ennast tõestanud juba mitu aastat, vaatamata sellele, et nende teele on pidevalt kive loobitud. kuid kuivõrd need toodi sisse Äh, suhtelises varases faasis ei ole nad sugugi pangandussektorit nõrgestanud, vaid pigem toestanud. kuid on äh, terve rida keskse tähtsusega küsimusi ja lubage siinkohal tänada raportöör Kaarast, kes nendele väga olulistele küsimustele tähelepanu pööras ja oma omalgatuslikus raportis rõhuasetuse just neile pani. see on raport, mida me saame toetada. kõigepealt jah, tõesti, meil on vaja mõjuanalüüsi isegi kompleksset mõjuhinnangut, me peame aru saama, mis mõju sellel on finantssektorile, kõikidele sellega kaasnevatele aspektile, kuid kuidas see mõjutab ka reaalmajandust, kuida-, mida see tähendab VKE-de krediidivõimalustele. ja loomulikult peab meil olema mingisugune kindlus, et vähemalt seekord äh, so-, äh, sõlmitud kokkulepped erinevalt varasematest rakendatakse ka õigel viisil mitte asümmeetriliselt äh, äh, võrreldes teiste maailma piirkondadega, see lihtsalt ei saa nii minna ja sellega äh, seoses ei tohi kindlasti eirata ka juriidilisi vorme, ükskõik kes tahab pangandussektoris, pangandussektoriga koostööd teha, erasektor näiteks need, kes ei taha äh, piiriülest äh, krediiditegevust arendada, ei peaks saama karistatud ja seda ei ole tagatud nende ettepanekutega, mis praegu on esitatud ja minu meelest seda valdkonda tuleks kindlasti parandada uurida tuleb ka seda, mida see tähendab praktiliselt. erapangandussektor äh, võib olla äärmiselt kasulik, äh, seda seni aga, kuni see on juhitud õigesti. Äh, mida öelda vaikivate partnerite kohta? mida on öeldud kõikide teiste aspektide osas, mida Baseli komitee on kaalunud, kindlasti ei ole tegemist viimase aruteluga ja kindlasti ei kavatse me kõike seda heaks kiita me peame tagama tõelise kvaliteedi tõusu, mis äh, aitaks ka äh, kahjumi amortiseerimisele kaasa. Äh, raportöör on nõudnud seda, on nõudnud seda, et piirataks ka Ähm, finantsvõimenduse määra ja me teeme kindlasti teiega koostööd, härra volinik, sellel teemal. suur tänu ja Sharon Bowles saab kaheks minutiks sõna, härra volinik kui me järelevalve osas hääletasime, ütlesin ma, et äh, meie seadusandlus on nagu Šveitsi juustauke täis äh, kuhu äh, seadusandlus äh, kirjatäht praegu ei jõua. eelmisel nädalal kogunesid äh, Euroopa pankurid rääkimaks Basel kolmandast ja sõna, mis käis kõigil üle huulte, oli riiklik, riiklik paindlikkus, riiklikud reeglid, riiklikud erandid, tohutu mm, levik selle sõna puhul, see on vastu stabiilsusele, me nägime tohutuid öö, keerutamisi juba eelmisel nädalal, et neid auke veelgi juurde tekitada, mul on selle eest kõrini. miks peaks olema Euroopa Baseli äh, vaeslaps, äh, see ei ole osa meie järelevalvestruktuurist, seda, seda Basel kolm ei ole ette näinud. täiesti selgelt öeldi see juba välja ka G kahekümne kohtumisel, Basel kolm peab vastu seisma nendele kriisidele, mida me just oleme üle elanud ja kapital on selles kõiges väga oluline ma näen küll, millised on reaalmajanduse probleemid ja ma saan aru, et äh, pankasid on vaja toestada ja nagu ka teised, äh, ootan minagi huviga makromajanduslikku analüüsi mitte ainult Baseli puhul, vaid kogu selle äh, kriisijärgse finantsmäärustiku osas, mida teie ja nii nagu ka Olli Rehn oma töölevõtu kuulamistel lubasite aga me ei saa teiega koos protestida, kui teie hoiate suu lukus igas küsimuses ja mitte mingisugust infot meile ei tule. Baseli äh, pikendatud ka-, kalender on viimane, millega me saame olla nõus. rohkem me järele ei anna. kapital, krediidiküsimused ei ole lahenenud, lahenenud lisaks sellele riigivõlg on kontsentreerumas äh, lühiajalisi instrumente on liiga palju, me peame ikkagi väga ettevaatlikud ja järele mõtlema, me ei saa kõikides äh, äh, seadusandlustes kasutada ühte ja sedasama meedet, see võib olla tõsiseks hoobiks reaalmajandusele ja investeeringutele. Philipp Lamberts, poolteist minutit, mikrofon Basel kolm peab endast kujutama meie edasise töö alust. see ei saa mitte kindlasti olla see viimane piir, äh, millesse peab sobituma siis Euroopa Liit. on neid, kes ütlevad, et Euroopa pankade konkurentsivõime satub ohtu, kui me läheme kaugemale kui Basel kolm. mina ütleksin, et meie peaksime peaasjalikult siiski mõtlema oma majanduse eluvõimelisusele. kui selleks on vaja äh, karmimaid reegleid, siis nii peaks see ka olema. nüüd äh, level playing field, võrdsed mängureeglid, sellest räägitakse väga palju Äh, Ameerika Ühendriigid aga häbitult äh, mängivad äh, üksiku ratsaniku rolli, nad ei oota meid järgi, nad ei oo- ja me ei jõua mitte kunagi selles küsimuses konsuse-, konsensusele. teiseks, kõik meetmed peavad olema piiratud ajaliselt, meie jaoks on see kaheksa-aastane piirang liiga pikk, ja lisaks sellele peaksid olema ka väga karmid reeglid dividendide ja boonuste väljaandmis- äh,, jagamisel. meie jaoks on täiesti vastuvõt-, võet-, paratamatu, et pank, kellel on raskusi oma kapitalireserve vastavalt uutele reeglitele koondada, maksab oma mänedžeridele, juhtidele pidevalt öö, oma taskutest tohutuid boonuseid ja sama sõnum on mul pankadele. pangad, kes kaeblevad selle üle, et enam ei ole võimalik öö, Eh, neid marginaale saavutada, mis neil olid kuldaastatel, nendele ma ütleksin, et kõik need ettevõtted tööstuses, eh, jaotusvõrgus, kes töötavad reaalmajanduses, peavad olema samas rahul selliste iga-aastaste marginaalidega, mis on kuskil kahe-viie protsendi juures ja ega nad midagi rohkem ei ootagi. ja sama peaks olema ka pankade puhul, suur tänu. suur tänu ja järgmisena saab sõna Vicky Ford. Thank you, I am very suur tänu, ma tean küll, et majanduskriis ei ole veel möödas ja meil on tarvis, meie majandustel on tarvis rohkem laenamist, aga eelmisel nädalal nägime me Iirimaal, et pangad pöörduvad endiselt maksumaksjate poole laenu saamiseks. me ei saa lõputult lubada sellist olukorda, meil on tarvis, et pangad võta, saaksid võtta riske, aga neil on tarvis selle kapitali ja likviidsust puhuks, kui riskid vett vedama lähevad suur tänu, Kaaras, tegemist on suurepärase tööga. Ehm, aga see on ainult osa kogu paketist, mis meil on vaja, on vaja koostada, meil on terve rida muudatusettepanekuid, millel saadikud peaksid kindlasti läbi vaatama. me peame tagama, et, et sarnaselt tegutseme me ka tuletisinstrumentide ja tagatiste puhul Baseli töö on pa-, pangad on, pangad on oma töö niivõrd, oma dokumendid niivõrd ära peitnud, et meie neid ei näe, seega oleks tarvis rohkem avalikustamist. tegutseda tuleb mitte ainult Wall Streetil, vaid üle maailma. siin tekstis on mitu punkti, mis on, kus tuleks manööverdada veel, näiteks punktid äh, kakskümmend neli ja nelikümmend ja kolmkümmend neli Basel peaks näiteks tegelema sellega, kus väikeste pankade võrgustikud üksteist toetavad, sellele tuleks, seda tuleks kaasa aidata. peale selle on kokku lepitud, et, et liigutakse äh, siduva äh, finantsvõimendusmäära äh, juurde, jäägem selle juurde siis. me peaksime laskma nendel edasi tegutseda, aga vaatame need küsimused üle avalikult, ärme hakkame sisse tooma tagaukse kaudu erandeid, sest siis turud lihtsalt arvavad, et seeläbi eh, propageeritakse halbu, mitte häid kombeid, suur tänu. suur tänu, nüüd annan sõna järgmistele sõnasoovijatele, proua Lulling kõigepealt. suur tänu, proua president, kõigepealt tahaksin tänu avaldada Otmar Karasele suurepärase töö eest toetan tema lähenemist täielikult, eh, tema terviklikku lähenemist keerukale teemale. tahaksin siiski kahe minuti jooksul esitada ühe küsimuse, mis muide, mida muide käsitleti ka raportis, aga mis väärib veelgi tähelepanu, see puudutab nimelt see puudutab likviidsusstandardite defineerimist. Euroopas oleks hea siiski teada, millised on võla väärtpaberite juriidiline, juriidilised jooned, majanduslikud iseloomujooned, nüüd investeeringud äh, mis saab nende investeeringutest majandusse, reaalmajandusse, sest praeguse Baseli komitee käsitluse puhul oleks nende mõju negatiivne Euroopa majandusele võrreldes teiste suurte majandustsoonidega, näiteks nagu Ameerika Ühendriigid tervitan seda, et kahekümnenda juuni otsusega äh, tunnistas ähm, Baseli komitee äh, likviidsuse mahaarvamisel ka võlaväärtpaberite tähtsust. seetõttu palun teid, härra Barnier, sellele instrumendile rohkem tähelepanu pöörata, et teha võimalikuks kõlblike varade mitmekesistamine, samas vältides turumoonutusi. see peaks aitama kaasa ka majanduse soodsamale arengule. suur tänu ja nüüd proua Podimata suur tänu, proua president, me teame kõik, et tänane arutelu komisjoni kokkulepete osas Baseli komitees on dikteeritud hiljutisest kriisist. kriis, mis näitas seda, et finantssüsteemide regu-, reglemendis oli tõsiseid puudujääke ja on täiesti selge, et me peame reegleid karmistama. nii kapitalireegleid kui ka järelevalvereegleid. Baseli komitee tuli välja kokkuleppega, mis hõlmab endas mõningaid põhimõttelisi küsimusi, mõningad tõsised muudatused toodi sisse kapitalinõuete äh, meetmetesse, selleks et tagada süsteemide kindlus nüüd eh, selle süsteemi kasutusele võtmine Euroopas, härra Kaarase raport puudutab väga olulisi küsimusi. me peame mõistma seda, et Euroopa turud eh, on eh, isepärased, Euroopa majandusest väga suur osa põhineb võlgadel ning seega peab Euroopa Parlament samuti teiste seas tähelepanu sellele pöörama. Euro, eurovõlakirjade mõttest on juba räägitud, siin me peame sellele rohkem tähelepanu pöörama. kuid muidugi tuleb otsus langetada vastavalt mõjuhinnangutele. ma tahaksin rõhutada ka seda, et uued kapitalinõuded on aga siiski ka mõneti äh, praegu veel vigased. Need vead tuleb eemaldada, komisjon on astunud väga olulisi samme, võttes vastu uue Euroopa järelevalvesüsteemi, nii et maastik on muutumas, kuid me tahaksime näha ka tulevikus suuremat koordineeritust ja ennetustegevust. kui sellega ei peaks kindlasti piirduma, me peame minema kaugemale, mõtlema juba järgnevatele sammudele. Äh, järelevalve kaadrile tuleb lisaks mõelda ka sellele, nendele valdkondadele, mida on raske kontrollida, näiteks alternatiivsed fondid ja nii edasi. ja vastavalt hiljutistele uuringutele tuleb mõelda siin reeglite kehtestamisele nendes valdkondades, kus läbipaistvust täna on kõige vähem. ja oluline on muidugi mõelda ka äh, katteta müüke. ja lisaks sellele finantstehingumaksule ja nii edasi, seda kõike me ei tee mitte selleks, et pankasid äh, kuidagi karistada vaid me tahame välja saata väga selge sõnumi oma kodanikele, kes selle kriisi eest praegu maksavad ja me tahame, et äh, vara oleks paremini jaotatud. härra Klint saab järgmisena sõna üheks minutiks. proua president, kolleegid. see, kui panga, pankade kapitalinõuded on suuremad või tähendab seda, et pangad saavad hakkama ka suuremate kahjudega Baseli komitee soovib stabiilsemat lähen- äh,, lähenemist. aga endiselt on probleeme. ma tervitan härra Karase raportit ja tema äh, märkusi kapitali nõuete ja stüs-, süsteemsuse kohta. ma arvan, et neid, neid küsimusi tuleb arvesse võtta kogu maailma pangasüsteemi silmas pidades. samuti peab meie, meil olema süsteemne lähenemine finantsvõimendusele. me ei saa lubada konkurentsi moonutamist, samuti ei tohiks see viia ülekuumenemisele krediidi pakkumisel. igatahes on hädavajalik, et need, kõik need ettepanekud võetaks vastu ülemaailmselt, me ei saa lubada seda, et ameeriklased mõjutavad äh, äh, Baseli reeglite väljatöötamist, aga neid lõpuks äh, enam ellu ei vii. Souli suvine tippkohtumine on otsustav, suur tänu. suur tänu, nüüd härra Nitras, kaks minutit. suur tänu, proua president. kõigepealt tahaksin ma öelda, et ma olen ääretult rahul sellega, et parlament on koostanud omaalgatusliku raporti seetõttu tahaksin tänada kogu südamest raportööri. hiljuti oleme me olnud tunnistajaks uute finantsinstrumentide tekkele, mis hakkavad mõjutama kogu finantsturgude olemust. seetõttu järelevalvel puhul peame me olema ka korralikult teadlikud sellest, mis täpselt finantsturgudel toimub finantsinstrumendid on muutunud nii keerukaks, et järelevalvajatel on võimatu järge pidada. seetõttu tuleb tunnistada, et järelevalve on ebapiisav finantsinstitutsioonide kasv tähendab seda, et järelevalve on jällegi keerulisem. seetõttu puudub meil ka üldine ülevaade finantssektorist erinevatel tasemetel. niisiis, me peame keskenduma finantssektori turvalisusele. praegune Baseli leping tegeleb kapitaliga ja ma olen väga rahul sellega, et et siin on võetud arvesse ka likviidsust ja antitsüklilisi küsimusi. seda tuleb tervitada. mis puudutab kapitali madalat tõhusust, kapitalimäärade madalat tõhusust, siis likviidsusmäärade standardiseerimine on positiivseks arenguks. suur tänu, härra Nitras, järgmisena saab sõna härra Ludvigson. suur tänu, proua president. uue kapitalinõuete direktiivi kallal töötamine on paljuski hea, me oleme astunud suuri samme edasi Basel kolmega edasiminek on eeltingimuseks selle sektori turvalisuse tagamisel. meie raport on tasakaalustatud ja hästi sõnastatud, aga ma keskenduksin kolmele aspektile, kus me oleksime olnud võib-olla, võinud olla pigem selgemad. kõigepealt, oluline on panku mitte liiga suure surve alla panna, seeläbi, et ellurakendamise periood on nii lühike aga samuti sama oluline on, et protsess ei oleks liiga aeglane. pankadel peaks olema piisavalt stabiilsust, et järgmise majanduslangusega hakkama saada. aga kui me räägime siin kahe tuhande seitsmeteistkümnendast, kaheksateistkümnendast aastast, siis paljud pangad ei saa selle ajaga hakkama. samuti peame me vaatama reeglite ellurakendamist, me peame loomulikult koostööd tegema USA ja teistega eesmärgiks peab ju olema, et stabiliseeritaks terve rahvusvaheline pangandussektor, mitte ainult mõned selle osad. piirkonnad, kus reeglistik on nõrgem või reeglid rakendatakse ellu aeglasemalt, tähendab seda, et kogu see ahel, ahela terviklikkus on ohus. kolmandaks, regulaarsed stressitaluvustestid on heaks vahendiks pangandussektori stabiilsuse tagamisel. see oleks äh, siis hea lisameede kapitalinõuetele. ja ma arvan, et standard, sedalaseid standardeid peaksime me tõstma. kriis on meile näidanud, et äh, asjad võivad areneda väga kiiresti. finantssektori puhul on seega väga oluline, et me jälgime arenguid väga tähelepanelikult, suur tänu! suur tänu! härra Ludvigson, palun. härra Schmidt, palun. suur tänu. meil on reeglid, mis peaks tagama jätkusuutliku arengu ja stabiilsuse, aga pankadel on ju parem juurdepääs kapitalile, me, meie reeglid peavad tagama selle, et kap-, pangad saavad ka riske võtta. finantsvõimendussuhtarv peab tagama selle, et ei võetaks liigseid riske Põhjala riigid on sellest väga mõjutatud, sest näiteks äh, Põhjala panganduses on väga palju kõrge taseme riskiga tegutsemist äh, kinnisvarasektoris. ja selle kogumõju võib pärssida majanduskasvu, ma nõustun proua Paulsiga, komisjon peab koostama mõjuhinnangu nendele reeglitele, kui kõik need reeglid rakenduvad, peame me teadma, mis juhtub. reeglid ja uued määrused ei ole alati kõige parem lahendus, härra volinik. suur tänu. suur tänu. ja nüüd härra Kanšan, kaks minutit härra Kantšan, palun vahetage mikrofoni, sellepärast et miskipärast see mikrofon suriseb. kas see on hea nüüd? jaa, väga hästi. komissario, grazie. president, härra volinik. suur tänu härra Kaarasele suurepärase töö eest. ma usun, et me olime jõuetud kõrvalvaatajad viimase kahe aasta jooksul, kui majanduskriis lahti rullus. ja asjad või, võivad veel halvemini minna. nüüd on Euroopa Liit esirinnas ja teie, härra volinik, vastutate kõige rohkem. viimasel täiskogul toetasime me Euroopa majanduse julgestamist. tehti ettepanekuid, mis puudutab äh, kateta müüki, tuletisinstrumentide, äh, finantstehingute maksustamist, panga maksustamist ja nii edasi ning me ootame nüüd komisjoni vii-, lõplikke otsuseid. härra volinik, ärgem hüpakem ühest äärmusest teise selline asi võib sageli juhtuda. uued reeglid võivad pigem hakata pärssima majanduse taastumist ja kasvu hoogustumist. ma arvan, et bürokraatia võib-olla on pigem halb, praegusel hetkel on meil tarvis stabiilsust, see on tõsi, aga hädasti on meil tarvis ka majanduskasvu, kasvu, kasvu. seda ütles siin kojas ka president Barroso Basel kolmega oleme me asunud teele, mille eesmärgiks on kõik muuta vastutustundlikuks, aga me peame tagama võrdsed võimalused, keskenduma ühelt poolt VKE-dele ja teist, teisalt pankadele ja ühistutele, sest nemad mängivad siin samuti võtmerolli. suur tänu, härra Kantšen, härra Kelly on ainuke sõnasoovija vaba mikrofoni alal ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, et me peame kontrollima pangandussüsteemi, suur tänu, härra Kaaras, selle eest, et me nüüd teame, et pangandusreeglites ei ole tagatud võrdsed võimalused ja kui seda ei ole tagatud, siis on sageli tulemuseks suur hulk omaväravaid. siinkohal tuleks eelkõige rõhutada seda, et USA ja Euroopa on täiesti erinevad Euroopas äh, äh, pangad tegelevad peamiselt laenamisega, ettevõtted USA-s aga saavad äh, kapitali väärtpaberitest Iir. Iirimaal näiteks kannatavad VKE-d seetõttu, et pangad ei anna neile krediiti, kuna maksumaksja tegeleb praegu nende pankade väljaaitamisega. samuti tuleb nüüd kinni maksta ka need hiiglasuured koondamishüvitised pankadele. aga voliniku vastus on julgustandev, ta ütles, et ta soovib tagada võrdsed võimalused, saavutada õige tasakaal ja seeläbi me lööme mitte oma väravaid mitte endale, vaid vastastele. suur tänu, härra Kelly. nüüd härra Barnier suur tänu, proua president, suur tänu kõikidele teile, kes te tegite ettepanekuid, kes meid julgustasid eh, ja võtsime teie nõudmised kuulda oma meeskonnaga. härra Koses oli esimene, kes eh, tõi välja nii nagu pärast seda härra Schmidt, härra Klints eh, ja härra Ludvigson ja just hetk tagasi ka härra Kelly, selle, et võrdsus on väga oluline loomulikult meie eesmärgiks on kalibreerimine väga oluline. kolm taset meie jaoks olulised. kõigepealt eh, Baseli süsteemi enda kalibreerimine, see, mis me viime üle siis seadusandlusesse, ma üritan seda üleminekuperioodi eh, kasutada nii mõistlikult ära kui võimalik eh, ja nii mõistlikult kasutada paindlikkust kui võimalik ja teine punkt, millele ma viitaksin tähelepanu nii Baseli kui ka kõigi teiste meetmete puhul, on see, mida me siis ka-, kavatseme rakendada G kahekümne raames kriisijuhtimise heaks ja kolmas rõhuasetus, äh, härra Kelly rääkis Ameerika Ühendriikidest, ma tean väga hästi, et äh, Euroopa finantssektor rahastab palju rohkem majandust kui Ameerikas, selle erinevusega tuleb arvestada, kuid muidugi ka transatlantiline mõõde on oluline, Atlandi-ülene mõõde härra Lamberts äh, ütles, et me ei peaks ootama ära Ameerika Ühendriike. härra Lamberts, kuulake mind palun, ma näen teid ju seal saalis. Äh, ma ütlesin ilma ameeriklasi järele ootamata. Äh, ma lähen Ühendriikidesse, et nende järelevalvajatega küll kohtuda, kuid mitte sellepärast, et asju viibima äh, kuidagi sundida, kuid me peame rääkima nendega läbi nii baasel üks, baasel kaks, baasel kolm kui ka baasel neli, neli kapitalinõuete neljanda direktiivi, need on äärmiselt olulised küsimused. me ei saa suuri lõhesid lubada Ameerika ja eurooplaste süsteemides. me ei ole naiivsed ameeriklaste suhted, suhtes, kuid me peame pöörama nendele küsimustele rohkem tähelepanu härra Koses ja teised kolleegid, see selline lähenemine, kolmetine lähenemine on täiesti paigas. siis äh, räägiti siin äh, sellest, et finantsturgude stabiilsus on äh, majanduskasvu alustalaks, muidugi me selle stabiilsuse suurendamisest oleksime huvitatud, kuid loomulikult ka rahapoliitika, valuutapoliitika peab olema paigas nüüd mikro-makromajanduslikud uuringud, loomulikult üleminekud, neid tuleb teile veel ja teil on täiesti õigus, härra Pulman, et Euroopa seadusandlus tuleb just nimelt siin mängu. Euroopa on see, kes peab eh, reguleerima, nõukogu peab reguleerima, mitte Basel ei pea seda tegema ja seega ongi meil oma projekt, eelarve, seadusandlik projekt äh, kapitalinõuete neljanda direktiivi osas äh, sellele peaks siis nüüd järgnema debatt ja siis äh, ettepaneku heakskiitmine. proua Pouls, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et asjad ei tohi minna edasi samamoodi kui enne. ma olen pankurite kohtunud siin ja seal ja üldiselt nad räägivad enam-vähem ühte ja sedasama juttu, et kriis on äh, läbi, äh, me ei saa sellist äh, juttu lasta kesta, me peame ka tõsiselt reformima, mitte ainult jätma muljet Baseli kokkulepped ja kapitalinõuete direktiiv ei ole sugugi ainus lahendusvariant, on neid teisi ja palju veel, millest ma rääkisin ka alguses, kriisijuhtimine, äh, mõistagi kõik see, mis on seotud riskifondidega ja sellealase reglemendiga, sellest me räägime järgnevatel nädalatel veel, tuletisinstrumendid, äh, short selling, need on kõik väga olulised Äh, stressitaluvus, äh, kõik see peab muutuma regulaarseks. nii palju siis praegu sellest, kuhu me oleme jõudnud ja veel härra Lamberts, äh, mis puudutab seda väga olulist punkti, millest te rääkisite, nimelt dividendide maksmine pankade poolt, kes ei ole täitnud kapitalireservide miinimummäärasid, see probleem oli juba ette näha seoses siis selle kapitalireservi puhveriga ja ette on nähtud see, et pank ei saa maksta välja dividende, kui kapitalireservi miinimummäär ei ole täidetud. et see on see raamistik, millest meie oleme huvitatud ja selle me tahame kanda seadusandlusesse, proua Ford. loomulikult tuleb äh, kaitsta kõiki sissemaksjaid, äh, osanikke, vabandust, ja sellest me räägime järgnevatel päevadel kriisijuhtimise osas, kõik liikmesriigid peavad võtma äh, samme selle nimel, et mitte äh, maksumaksja ei maksa äh, pankade eest, vaid pangad maksavad pankade eest ja proua Lulling, teil olid väga konkreetsed küsimused, jah, Baseli läbirääkimiste ajal õnnestus meil tagada selle, et likviidsuspuhver peab olema neljakümne protsendi suurune. Äh, see on minu meelest hea tulemus ja me kindlasti toetame likviidsete varade mitmekesistamist. härra Klints rääkis sellest, et kas mõned ettevõtted võivad liiga suured selleks, et neid põhja lasta. jah, sellest Ameerikas on väga palju räägitud Mm, ei tohi tagada topeltsüsteeme, sellepärast et äh, Ameerika süsteem ei ole sugugi selline nagu meie oma, äh, ameeriklaste pangandussüsteem juba struktuurselt on täiesti teistsugune, kuid härra Klint, see küsimus on äh, lahendamata globaalsel tasandil nii G kahekümnes kui ka Finantsstabiilsusnõukogus ja loomulikult tuleb vältida seda, et maksumaksja on see, kes peab hädast välja tööma need pangid härra Nitras rääkis finantsmeetmete komp-, kompleksusest, meil on vaja just nimelt järelevalvet ja seega Euroopa järelevalve uus asutus mängib siin esmast rolli äh, selleks, et teatud nii-öelda mürgised äh, tooted keelustada ja äh, sellest edasi siis peaks tagama kontrolli. proua Podimata, suur tänu ka teie sõnade eest, me kavatseme kindlasti tegutseda kolmandas etapis Äh, see, mis on tänaseks saavutatud, ei ole piisav selle kolmanda etapiga äh, not-, noteeringuasutuste äh, puhul me tegeleme praegu, me oleme sellest asjast rääkinud, me kavatseme sellest rääkida ECOFINis, rääkisime ECOFINis sellest reedel, teie esindajad olid samuti kohal äh, härra Schmidt rääkis ka kuhjuvatest riskidest, aga ma viitaksin tagasi sellele kolmekordsele kalibreerimisele, millest ma alguses rääkisin. suur tänu, härra volinik. mida teie arvate sellest kõigest, härra raportöör? daamid ja härrad, ma arvan, et see arutelu on väga selgelt näidanud meile kõigile et me oleme suutnud maalida väga selge pildi oma ootustest. ma tahaksin tänada kõiki selles arutelus osalejaid, kaasa arvatud teid, härra volinik. me ei ole siin teinud mingisuguseid lõplikke otsuseid, aga me ore-, oleme üritanud hoida näppu pulsil. Euroopa pangandus võib kannatada võrreldes USA omaga reformiprotsess ei ole veel alanud, aga Baseli protsess piirab meie õigusloomelisi õigusi. meie ei oleks saanud üldse oma sõna sekka öelda, kui me poleks koostanud seda omaalgatuslikku raportit. Baseli protsess, G kahekümne protsess ja kogu see üle, kõik need ülemaailmsed lä-, läbirääkimised peavad muutuma demokraatlikumaks. meid on tarvis kaasata algfaasis, mitte meile tutvustada lõppotsuseid. daamid ja härrad, meil on tarvis luua side Basel kolme ja kapitalinõuete direktiivi vahel. me peame leidma ka sideme siin ja USA-s toimuma, toimuva vahel. me peame tegelema ka likviidsusega enne lõppotsuste tegemist. ka USA-l on standardite ellurakendamisega probleeme, need probleemid jätkuvad ka tulevikus. seetõttu äh, peale selle, et keelati välisreitinguagentuurid, üritavad nad sisse tuua veel uusi äh, kriteeriume nagu näiteks hinnastabiilsus. aga me peame tagama, et mõle, võrdsed reeglid kehtivad, kehtivad nii USA kui Euroopa puhul. härra volinik, ma kutsun teid üles tagama, et komisjon koostaks mõjuhinnangu sellega peaks tegelema ka liikmesriikide valitsused ja parlamendid. sest me ei saa alahinnata meie tegevuse mõjusid liikmesriikidele. seega peavad olema kaasatud ka liikmesriikide parlamendid. meie peame selle liikumisega siin algust tegema, me peame kaasama liikmesriikide parlamendid oma töösse. suur tänu! suur tänu, see raport läheb homme hääletamisele ning nüüd läheme edasi järgmise teemaga. volinik Barnier jääb veel meiega ja nüüd